Buonasera, ringrazio i presenti e non posso ringraziare gli assenti. tere pärastlõunat. ma tahaksin tänada neid, kes on kohale tulnud ja loomulikult ma ei saa tänada neid, keda kohal ei ole. võib-olla nad on juba otsustanud, et jõulupuhkus on tähtsam. aga alustagem nagu tavaliselt tahaksin teile meenutada, et meie koosolekud edastatakse internetis. Te saite ka päevakorra projekti neljateistkümnendal detsembril. Äh, meil on vaja kinnitada koosolekute protokollid, kui teil kommentaare ei ole, siis päevakorra võime kinnitada, teine päevakorrapunkt, juhataja teadaanded kahekümne teisel novembril me arutasime vastavat määrust, kuuendal detsembril kohtusid variraportöörid ja kolmeteistkümnendal detsembril Nad edastasid selle dokumenti komisjonide esimeste konverentsile pärast nimetatud kohtumist. otsustati mitte lülitada seda tänase päevakorra punktina aga kui härra Guerrero sooviks meid teavitada nendest koosolekutest, võib ta seda lühidalt teha, kui jah, siis palun. suur tänu, esimees. Äh, veidike aega enne nimetatud, mis toimusid äh, komisjonide esimeestega, äh, ma kohtusin ka selle raporti variraportööridega ja sellel kohtumisel kaalusime erinevaid võimalusi, kuidas tagada seda, et parlament esineks ühehäälselt, kui äh, täiskogule pannakse arutusele komisjoni pädevused. ja tegelikult nendel juhtudel, kui neid äh, komisjonide volitusi on vaja muuta. ja meie esimees osales ka komisjonide esimeste konverentsil. Äh, seal ma tutvustasin seda raportit. ma olin osalenud ka eelmisel konverentsil ja pärast minu tutvustust võttis sõna komisjoni esimees härra Tšakovski kes esindas teid, esimees, ja esines seega põhiseaduskomisjoni nimel ja ma tahaksin juhtida teie tähelepanu asjaolule, et ühehäälselt, ilma ühegi erandita, need komisjonide esimesed, kes sõna võtsid sel teemal, mainisid, et muutuks väga keerulises, kui need volitused ja mandaadid esitatakse täiskogule kontrollimiseks. ka muudatuste korral. seega ühehäälselt tegid nad ettepaneku meile, põhiseaduskomisjonile, otsida võimalusi võimaldada täiskogul oma seisukohta avaldada tingimusel, et see ei muutu tavamenetluseks. sest täiskogu oleks nii-öelda hädaabinõu, kui äh, suurem osa fraktsioonidest leiaks, et mingi komisjoni mandaati tuleks läbi vaadata seega esimees, tegin mina omalt poolt ettepaneku pärast jõulupuhkust äh, pöörduda tagasi selle raporti juurde ja ma annan teile ülevaate hetkeseisust, peame, avame see arutelu ja paneme paika muudatusettepanekute esitamise tähtajad siis ja mitte täna. seega kokkuvõttes võin öelda, et ainuke uus areng ongi selles, et ma osalesin komisjonide esimeste konverentsil ja ka see asjaolu, et terve rida komisjonide esimehi ja fraktsioonide esimehi ja ma rõhutaksin seejuures eriti nende komisjonide esimehi, äh, millel on üsna suur seadusloomeline töö, kõik nad mainisid, et me peaksime väga ettevaatlikult suhtuma ettepanekusse esitada mandaatide, mandaatide muudatuse täiskogule. Eh, nessuno vuole intervenire? Pare di no. Allora il collega Guerrero ci ha... Hästi. Kolleeg Guerrero äh, rääkis meile juba, et meil on vaja süsteemi, mis äh, võimaldab vältida et täiskogu istungil räägitakse liiga palju mandaadist. muudatusettepanekute teemad saame me ka järgmisel äh, koosolekul ära otsustada. pärast tänase koosoleku lõppu toimub ühine koosolek äh, Eh, majanduskomisjoniga siinsamas äh, ruumis ja me arutame ühiselt nende parlamendi esindajatega, kes läbirääkimistel osalevad, nagu näiteks härra Galtieriga, härra Barokk äh, osaleb samuti ja, ja liberaalide fraktsiooni esimees härra Verhofstadt osaleb äh, samuti seal meie koosolekul ja nad räägivad äh, täna hommikul aset leidnud arutelust. Äh, see koosolek algab äh, kaheksateist kolmkümmend ja üheksandaks jaanuariks on ette nähtud veel üks koosolek selle teema arutamiseks. ja me saame kutsuda sinna härra Barroso või siis äh, Euroopa Ülemkogu presidendi. eks me näe, kuidas nad reageerivad sellele külgkutsele, aga tähtajana oleme üheksandaks paika pannud. viieteistkümnendal detsembril äh, kohtusid koordinaatorid ja jõudsid selles küsimuses kokkuleppele. algatus äh, raporti pealkirja muudetakse selle pealkiri saab olema konstit-, põhiseaduslikud probleemid ja äh, tähendab äh, Euroopa Liidu juhtimise diferentseerimise põhiseaduslikud probleemid, nii et juurde on tulnud see sõna mm, diferentseerimine, äh, raportööri ei ole veel nimetatud ja öeldi, et vaja on välja töötada veel üks omaalgatuslik raport Mm, pärast äh, härra Lamassüüri ähm, ideid, mis puudutaks siis parlamenti ja äh, riikide valitsuste vahelist seost. koordinaatorid äh, nimetasid härra Lamassüüri ka raportööriks meil on vaja ka mõningad arvamused koostada, näiteks õiguskomisjoni parema õigusloome teemalise raporti jaoks. see, sotsiaaldemokraadid on soovinud äh, nimetada, saada selle raporti endale, nime meil veel ei ole, härra Guerrero, kes see peaks olema? Äh, parema, kas teil on äh, juba teada, kes koostab parema õigusloome kohta arvamuse? kui ei ole, siis pole hullu, saame hiljem teada. arvamuse koostajana saame me siis juba äh, kirja panna proua Reigneri. see vastuväiteid ilmselt ei ole ja eelmise koosoleku protokollid äh, kahekümne kaheksas september, viies oktoober, kümnes, üheteistkümnes oktoober, kahekümne neljas oktoober ja seitsmeteistkümnenda novembri protokollid on kõik olemas. kui äh, vastuväiteid ja märkusi ei ole, siis äh, on protokollid kinnitatud ning lähme üle neljanda päevakorrapunkti juurde, see on ka kõige olulisem päevakorrapunkt detsembris toimus ju ülemkogu ja seal tehti mõningad otsused. nimelt, et äh, ei muudeta aluslepingut. aga otsustati, äh, kuulutati välja seitsmeteistkümne liikmesriigi otsus ja teiste teised liikmesriigid ütlesid, et nad peavad äh, oma parlamentide arvamust küsima, aga need üheksateist, äh, seitseteist liikmesriiki pluss üheksa otsustasid, et äh, nad on ühel meelel, et nad kirjutavad alla kokkuleppele selleks, et võtta vastu ühine otsus. rahvusvahelisel õigusel baseeruv otsus, mis näeb ette siduvad eelarvereeglid tegemist on äh, riikidevahelise kokkuleppega, mis põhineb rahvusvahelisel õigusel, aga äh, mis tuleb välja töötada koostöös Euroopa Parlamendi ja Euroopa Kohtuga. ma juba ütlesin, et lõpptulemusena ei ole vaja mm, kehtivaid lepinguid muuta. Euroopa Parlament äh, igal juhul kaasatakse sellesse töösse, meil on kolm esindajat, kes praegu juba peavad läbirääkimisi valitsuste esindajatega. ja meie oleme kindlasti kaasatud sellesse töösse. ma juba nimetasin, kes on meiepoolsed esindajad. ja ma tahaks küsida, et mida teie arvate? seal käsitletakse institutsioonilisi küsimusi, milline on Ühendkuningriigi seos teistega, milline on Eurotsooni ja Euroopa Liidu vaheline seos, millised sidemed on euroala riikide ja teiste riikide vahel, kes ei kuulu euroalasse millised äh, seosed on selle uue allkirjastatava kokkuleppe ja Euroopa õiguse vahel, milline saab olla äh, parlamendi roll selle väljatöötamisel, esmalt on meil, on need kolm nimetatud esindajat, praegu meil on põhimõtteliselt lihtsalt sümboolne funktsioon selles töös, meil ei ole ju mingit pädevust ma osalesin koosolekul, kus öeldi veel kord, et ka riikide parlamendid peavad rolli mängima, sest nad peavad ju äh, selle lepingu ratifitseerima. meie ei saa seda ratifitseerida, meid äh, kaasatakse siin ettevalmistavasse etappi, aga mitte otsuste langetamise etappi. nii et äh, me peame siin asjale mõtlema, me peame andma omapoolseid impulsse ja peame tegutsema meie oleme ju pädev komisjon, juhtivkomisjon ja me oleme juba varem öelnud, et sisulist poolt peaks käsitlema majandus- ja rahanduskomisjon. meil ei ole siin sisuliste äh, otsuste tegemise võimalust, aga see raamistik, millesse see, see leping so-, sobitub, see on äh, institutsiooniline raami, raamistik ja, ja seetõttu oleme meie ju siin äh, sellel olla pädevad, seda näeb ette ka kodukord, ma ei tea, kes siin äh, sõna ta-, soovib. <clears throat> Well, just a few preliminary paar eelnevat märkust, algset märkust ütleb härra Tsarkovski, sest ilmselt me peame ära kuulama meie esindajate arvamused aga ma olen tutvunud selle rahvusvahelise leppe projektiga ja arutanud seda ja selleks, et kaitsta ühenduse meetodit, peaks meie eesmärgiks olema rakendada nii palju kui võimalik, mis, milles lepiti kokku ülemkogul ja läbi teisese seadusandluse. me arutasime ka võimalust kasutada tõhustatud koostöö mehhanismi ja kui läbi tõhustatud koostöö ja teisese seadusandluse ei ole võimalik midagi muuta, siis võib-olla kaaluda aluslepingute mõningast muutust. Äh, minu algne arvamus on, et see lepe, nii nagu ta on koostatud, sisaldub mõningaid elemente, mida võiks äh, ellu viia äh, teiste meetodite abil seega ma ei ole päris rahul selle terve leppega ja mõned sätted on üsna ähmased ja nagu me teame, üksikasjades sageli peitub võti. kui me räägime äh, institutsioonidest ja koordineerimisest, siis me peaksime kasutama täpsemat sõnakasutust, eriti kui me räägime Euroopa Parlamendi, komisjoni rollist ja kui mainitakse Euroopa Parlamenti. seega, kui me lähtume aruteludest sellest projektist, siis me peaksime mõtlema sellele, kas teatud elemendid peaksid sisalduma rahvusvahelises leppes või mitte või saaks nende puhul kasutada ühenduse meetodeid ja kas äh, ühenduse institutsioonidele viitavad tekstiosad ei ole sõnastused liiga ebamäärased ja ma arvan, oluline arutelu saab olema ka selles osas, kes osaleb, kes alla kirjutab ja kas need liikmesriigid, kes ei kuulu euroalasse, otsustavad äh, koheselt äh, kaasa lüüa või mitte, seega neid lahtisi küsimusi on veel üsna palju. ja lõpetuseks tahan öelda, koordinaatorite koosolekul me arutasime seda küsimust ja kõik koordinaatorid ja äh, kõikide fraktsioonide esindaja ütlesid, et me peaksime lähtuma nendest eh, olulisematest prerogatiividest, kui me räägime aluslepingute muutmisest, sest mõnikord on meie kojas kiusatus, kui midagi on teoksel luua ja kõikvõimalikke töögruppe, koordineerimisrühma, strateegiatöörühma, ja võtta vastu otsused, aga kui me räägime põhiseaduslikest muudatustest ja kui me tõsiselt suhtume meie komisjoni nimetusse, peame seisma ka hea selle eest, et need küsimused ja need otsused jääksid meie komisjoni pädevusse. nagu ma ütlesin juba, selleks, et hakata nüüd üksikasju analüüsima, oleks parem kõigepealt ära kuulata meie esindajad, kes heidaksid rohkem val-, valgust eh, selle projektdokumendi eh, aruteludele. aitäh ja sõna härra Guerrerole. aitäh, härra esimees. ma tahaks väljendada oma isiklikku arvamust, mis tugineb aga äh, minu fraktsiooni seisukohale, mis äh, on selline olnud juba mõni kuu. meie fraktsiooni arvamus on järgmine. tõenäoliselt ei ole vaja olnud äh, valitsustevahelise lepingu jõustumist äh, arutada, sest praegu on piisavalt mehhanisme Äh, mis võimaldavad saavutada seda, mis, mida sellega soo-, saavutada tahetakse. on ju ka hästi teada, et nõukogu eesistuja esialgne seisukoht mm, oli, et vaja oleks kiiremat menetlust ja lihtsamat menetlust, menetlust, mis ei oleks Euroopa Liidu äh, Äh, õigusaktidega nii äh, vas-, suures vastuolus, et äh, sooviti muuta teataval määral protokolli number kaksteist, mis puudutab ülemäärase eelarve puudujäägi menetlust ja ja sellele reageerimist, ülemäärasele eelarve puudujäägile reageerimist, aga riigi- ja valitsusjuhid otsustasid sõlmida sellise kokkuleppe ja selle ellu viia selle nimi on inglise keeles agreement ja mitte treaty ehm, ehk tegemist ehm, on kokkuleppega, mitte lepinguga. nii pea, kui seda ellu viima hakatakse, eh, tuleb minu fraktsiooni hinnangul pidada kinni teatavatest tingimustest. esiteks peaks eh, see kokkulepe olema äh, kooskõlas lepingutega ning äh, ilmselge on see, et selle teksti esimeses punktis mitte üksnes ei viidata sellele, et see peab olema kooskõlas äh, aluslepingutega, vaid äh, viidatakse ka sellele, et Euroopa Liidu ähm, mm, õigus on ülemuslik, kui tegemist on sisuliste konfliktidega aga erinevates keeltes on seda väljendatud erinevalt, ent sisuliselt äh, on tegemist ühe ja sama asjaga. ja ikka on just detailid need, mis meile suuri probleeme tekitavad. kui meil on äh, olemas äh, üldine suund, et milles me oleme kokku leppinud ja kui see on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega, siis see on see, mida esimeses punktis rõhutatakse ning teine punkt, õigusloome ja parlament äh, peab säilitama oma, oma positsiooni kaasõigusloojana, äh, samuti nagu see toimub riikides, kus äh, riiklikud institutsioonid mm, aga, aga aga riik ri,, liikmesriikide parlamendid jäetakse põhimõtteliselt välja. ning kolmas punkt, äh, Euroopa Parlamendi fraktsioonid peaksid olema rahul sellega, et äh, kõik otsused on suunatud sellele, et äh, tagada parem eelarvedistsipliin, ähm, eelarve eeskirjad ja sanktsioonid mida kohaldatakse liikmesriikidele, kes ei pea kinni eelarve stabiilsuse nõuetest? ning mõned liikmesriigid, võib-olla kõik, sooviksid, et siin oleks juttu ka muudest kriteeriumidest, majanduskasvust, tööhõive olukorrast, nii et, ähm, et viidataks sotsiaalmudelile, et näiteks kui rääg-, räägitakse võimalikest äh, eelarvekärbetest, äh, kui räägitakse siin äh, eelarve puudujäägi piiramisest, et, et räägitaks ka sotsiaalsest mudelist ning et mõningad asjad, mida parlament on alati nõudnud, näiteks et liigutaks äh, eurovõlakirjade suunas või Euroopa, et Euroopa Keskpank peab äh, mitte üksnes tagama inf-, infla-, hinnastabiilsust, vaid, vaid et kriteeriumiks peaks olema ka majanduskasv ja tööhõive. veel üks punkt, mis tundub mulle oluline, siin on tegemist Euroopa Parlamendi rolliga. algselt ja kat-, ja see kattus ka algsete põhiseaduslike põhimõtetega ei, ei ole öeldud, et parlament ähm, peaks poolt hääletama. et ähm, meie ei pea üldse hääletama, aga loomulikult Euroopa äh, parlamendi esindajad, kes osalevad selles protsessis, ehk need äh, meie esindajad pluss komisjon pluss nõukogu pluss liik-, et äh, parlament poliitiliselt äh, kaas-, tuleb kaasata selle leppe väljatöötamisse. nagu ma ütlesin, poliitiliselt tuleb parlament kaasata. sest õigusliku edasiarenduse jaoks ei ole siin mingeid võimalusi et see, mis äh, siin projektis on parlamendi kohta öö, äh, kirja pandud, siin on kaks asja, millele ma tahaksin tähelepanu mm, pöörata ja siis ma ka lõpetan. esiteks äh, majandusjuhtimine. siin öö, räägitakse sellest, et riikide parlamentide komisjonid, mis tegelevad majanduse ja eelarve stabiilsusega, et need komisjonid kohtuksid regulaarselt ja jälgiksid eelarveprotsessi. ma pean nüüd täpsemalt järgi vaatama, mis siin kirjas on, aga sisuliselt äh, on äh, siin juttu tihedast koostööst, inglise keeles in close association Euroopa, äh, tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga ja see tekitab veel kaks probleemi, et jääb mulje, et Euroopa Parlamendi seisund on veel halvem kui äh, liikmesriikide parlamentide oma, et äh, Euroopa Parlament võib ka osaleda koosolekutel. siin vähendatakse parlamendi rolli, parlamendi rolli majandusjuhtimises, see on juba lepingutes, tegemist äh, on äh, valdkonnaga, milles Euroopa Parlamendil on täielik pädevus. ning veel üks asi, euro tippkohtumised, euroala tippkohtumised, millel osalevad riigi- ja valitsusjuhid, nendest liikmesriikidest, kes on lepingule alla kirjutanud, pluss nõukogu eesistuja, pluss komisjoni president. ja siin on juttu sellest, et külla kutsutakse ka Keskpanga esindaja, aga ei ähm, mainita sõnagagi Euroopa Parlamenti. ja see tähendab seda, et siin komisjonis ja parlamendis üldiselt peaksime jõudma äh, kooskõlastatud seisukohale, et äh, parlament äh, peab vähemalt osalejana nendele koosolekutele kutsutama ilma hääleõiguseta, aitäh! Äh, suur tänu, härra Tahv, palun! presi-, eh, esimees, suur tänu, et te mulle sõna andsite mulle tundub, et selle küsimuse laiale arutelule lisaks on meil vaja öelda sõna selgelt et me peame koostama eh, jaanuarikuise täiskogu istungi jaoks resolutsiooni, kus parlamendi ametlik positsioon on kirja pandud. Need kolm inimest, kes on esindatud eh, rakkerühmas peavad seda tegema mandaadi puudumisel. me peame selgitama täpselt, mis meie positsioon on, mis on parlamendi seisukoht selles küsimuses. ja liberaalidel on väga kahju, kuidas asjad läinud on nõukogus. meil oli väga kahju selles osas, et äh, Ühendkuningriigi valitsus pöördus jälle oma traditsioonilise poliitika pool, poole, püüdes alati säilitada eripositsiooni ja eh, just siseriiklikud eh, huvid on sundinud eh, peaministreid puhuma külma tuult Euroopa projektide peale, niisugune on juba meie ajalooline kogemus. ja selle mõju ulatus nimelt, et Äh, panna veto aluslepingu muutum-, muutmisele, mis tehti kahekümne seitsmendal. on kõigutanud Euroopa Liidu põhiseaduslikku stabiilsust ja toob endaga kaasa potentsiaalseid riske toob kaasa riske tervele Euroopa Liidu õigustikule ja Euroopa Liidu ühtekuuluvusele poliitiliselt. kuid ma olen teist meelt kui mu kolleegid, kes äh, viitavad sellele, et valitsustevaheline leping ei ole Äh, Briti otsuse vältimatu tagajärg. ma arvan, et me peame tegema ära selle, mida tuleb teha selleks, et tagada fiskaaldistsipliini. seda tuleb teha teises sead-, tähendab, seadus, teisese seadusandluse kaudu ei ole seda võimalik teha, on vaja mingit äh, mm, baasõigusakte. ja mulle tundub, et praegusel hetkel me liigume õiges suunas nii nagu härra Guerrerogi on mul väga kahju, et tegemist on fiskaaldistsipliini paktiga, tegemist ei ole fiskaalliiduga. Äh, mulle tundub, et seda oleks vaja. selleks, et kindlustada eurot ja mulle tundub, et praegune lahendus ei lähe piisavalt kaugele. selleks, et tuua usaldust turgudele või tekitada demokraatlikku usaldust Euroopa Liidu vastu. see, mida otsustatakse, on vajalik, aga ta ei lähe piisavalt kaugele. aluslepingus tuleb olla väga ettevaatlik. tuleb kirjel-, tuleb eh, kirjeldada seda, mis on lisaks sellele lepingule, mitte mis ei läheks sellega vastuollu meil on vaja Eh, aidata tõlgendada neid menetlusi, mida hõlmab Lissaboni leping. ja seda ei peaks eh, tegema valitsuste vaheliselt, kuid siiski on ka häid asju kõige olulisem külg on see, et kuna praegu on tegemist valitsusevahelise leppega, siis on võimalus eh, minna mööda sellest väga jäigast üks, eh, ühehäälsuse nõudest. ja mm, riigid ei pea seda ratifitseerima see on järelm. ja me võime seda ära kasutada, kui me siis eh, ükskord edasi liigume. kui me hakkame Lissaboni lepingut läbi vaatama tegemist on pretsedendiga, mida oleks rumal ignoreerida. esimene variant ei, sellest eh, leppest ei ole eh, väga järjekindel. E-, ei ole vastavuses alati selle kuuese õigusloomelise paketiga, mis on nüüd jõustunud. mis puudutab komisjoni funktsioone, siis selles osas on vaja olukorda väga täpselt jälgida sest komisjon saab tegutseda ainult alla kirjutanud riikide nimel. tegemist on džentelmenide lepinguga. see nõuab lisaks muule ka seda, et kõik osapooled käituvad džentel-, džentelmenlikult. mulle tundub, et on mõned teemad, kus komisjon Eh, märkab, et temale aluslepinguga pandud ülesandeid või tema aluslepingutega pandud rolli piiratakse, teda takistatakse tegutsemises ning see on see element eh, projektis, eh, millest ma aru ei saa. ja selles osas peab esitama küsimusi autoritele nüüd kohtu roll on huvitav. püütakse kasutada artiklit kakssada seitsekümmend kolm aluslepingust. ja seda ei ole mitte kunagi varem kasutatud. ja vaatame siis, kuidas kohus tõlgendab oma uut mandaati kuidas ta lahendab neid asju, mis, kui üks liikmesriik on teise vastu. ja see on äärmiselt huvitav. ja see sunnib kohtule järjest rohkem peale föderaalse ülemkohtu rolli olen härra Guerreraga samat meelt, et see artikkel, mis puudutab liikmesriikide eh, parlamente, läheb liiga kaugele ja läheb ka vales suunas ja on vastuolus artikliga sada kakskümmend üks alalõige viis, mis puudutab Euroopa Liidu Parlamenti just nimelt tema eh, järelevalve rolli majandusküsimustes. on veel küsimusi, mida me võiksime täna õhtul arutada? Nende kolleegidega, kes on ka täna õhtusel, täna õhtupoolikusel koosolekul. aga mul on väga kahju et Keskpanga mandaati ei muudetud. et äh, suurendada Keskpanga rolli just nimelt tööhõive ja kasvupoliitikas. see oleks viinud äh, meid lähemale tõelisele fiskaalliidule, föderalismi poole ja niisugust sammu oleks meil vaja. nii et me peame tegema kõvasti tööd selleks, et äh, vaadata, milline on edasiminek selle teemaga et me jõuaksime lõpule suhteliselt kiiresti. mulle tundub, et täiskogu resolutsioon jaanuaris on hädavajalik selles protsessis. aitäh! suur tänu, eriti selle viimase praktilise näpunäite eest ja võib-olla me hoiame niimoodi ka täiskogu istungil aega kokku. härra Kargani, suur tänu. ma äh, väljendaksin oma esimest isiklikku arvamust, mis võib-olla on alles esialgne, sest ma sain selle projekti alles paar minutit tagasi ma eile ja täna osalesin äh, muudel koosolekutel, ma olen saanud selle nüüd väga põgusalt üle vaadata ja pean vabandama, kui minu sõnavõtt ei ole piisavalt põhjalik. aga hea on see, et juba on ette nähtud üheksandaks jaanuariks koosolek, siis meil on võimalik äh, see, seda teemat süvendatult käsitleda ja ja ma saan siis ka teada nende läbirääkimiste tulemused, milles ma ei saa osaleda. aga ma kuulsin alles täna äh, sellest täna toim-, õhtupoolikul toimuvast koosolekust, aga pean täna olema Roomas, nii et ma ei saa sellel kahjuks osaleda. aga võib-olla on poliitilisel ja institutsioonilisel tasemel võimalik veidi intuitiivselt äh, tööd teha kolleegid äh, väljendasid oma seisukohti väga viisakalt äh, ja ettevaatlikult, mina oleks veidi otsesõnalisem ja ütleks, et me ju ootame ühenduse Euroopat, me oleme selle nimel võidelnud, just nimelt Euroopa Parlament on seda teinud. millist rolli me oleme viimastel aastatel mänginud? üritades äh, seda protsessi edasi viia, mis peaks ju olema ühenduse protsess, me ju soovisime selles suunas liikuda. hästi, ühelt poolt äh, on meil Prantsuse-Saksa telg mis äh, kohati seab küsimus, küsimärgi alla või isegi veidi raskusi tekitab äh, ühenduse edasiarendamise seisukohalt lähtudes. mul on segased tunded selle suhtes. see tekst, mida me praegu arutame, on valitsuse tasandi tekst ja see muudab seda tasakaalu, millest me viimastel aastatel oleme rääkinud. hästi me saame aru, et selle põhjuseks on see, et Ühendkuningriik ei soovi osaleda, et tegemist on nüüd sellise lahkulöömisega, et Ühendkuningriik ei reageerinud, ei soovinud osaleda, aga ma arvan, et eelkõige Prantsusmaal oli soov jätta Ühendkuningriik välja. me vajaksime institutsioonide vahelist kokkulepet aga see võiks ohustada parlamenti. parlamendi jaoks ei tundu siin olevat üldse mingit põhimõttelist rolli ette nähtud. aga par-, parlament võib mängida poliitilist rolli, võib äh, tulla välja mõtetega, mis äh, on vajalikud teiste institutsioonide jaoks ja seda on meil vaja. parlament peab tõesti nüüd äh, järele mõtlema ra-, institutsioonide vahelised kokkulepped viivad vältimatult äh, selleni, et tugevneb äh, Prantsuse-Saksa telg. meil on loomulikult vaja tugevat Saksamaad, aga mitte sellist Saksamaad, mis end teistele peale surub, vaid äh, sellist Saksamaad, kes teisi veenab. sest muidu meil ei ole ühenduse Euroopat. turud ju tuginevad Prantsusmaale ja Saksamaale ja peaksid toetama Euroopat. kolleegid on ilmselt saanud seda teksti lugeda põhjalikumalt ja tähelepanelikumalt kui mina. selge on see, et see leping erineb küllaltki palju Lissaboni äh, lepingust. ma ütlen seda, olles seda teksti vaid põgusalt äh, vaadanud. meil on nüüd äh, leping, mille mõned liikmesriigid sõlmivad omavahel ja teised võivad selles osaleda, kui nad soovivad. selline tee valiti sellepärast, et ei olnud võimalik muuta lepingut. aga ma arvan, et see ei vii selle eesmärgini, mida me oleme alati soovinud saavutada ning me peaksime saavutama selle, et parlament mängiks olulist rolli, aga praegu see ei ole võimalik. ma ei arva, et see oleks hea ka majanduse arengu seisukohast. selle lepinguga liigub tasakaal ära veelgi rohkem paigast kui Maastrichti lepingus. kui me nüüd äh, lähme tagasi ja kui ühenduse Euroopa äh, ei edene, siis äh, me ei saavuta oma eesmärke, siis meil ei ole poliitilist toetust, mis võiks tagada euro vastu usaldust seda me ju soovisime saavutada. sel ajal, kui mm, Prodi oli komisjoni president, siis me läksime selles suunas. institutsioonilised äh, probleemid on näidanud, et äh, hoolimata kõigest, mida me tegime ja me oleme ju suutnud äh, ähm, paberile panna põhiseaduse, olid turud siiski domineerivad ning äh, neid küsimusi, mis tegelikult äh, oleksid võinud olla põhiküsimused, varjutasid äh, turud. õiguskomisjonis äh, tabas mind täna üllatus. Euroopa Õigusakadeemia oli tellinud uurimuse kohtunike ja advokaatide äh, töökohta, et kui hästi kohtunikud ja advokaadid tunnevad Euroopa õigust ja mm, uurimuses ilmnes, et äh, väga paljud äh, ei tea, mm, ei tunne üldse Euroopa õigust, kakskümmend viis protsenti näiteks ei tea, et Euroopa õigus on üle, ülimuslik siseriikliku õiguse ees miks ma seda ütlen, sellepärast et, et institutsioonid äh, määravad äh, meie arengusuuna. rahv-, valitsuste vahel, äh, vahelisel tasandil on olnud pikk protsess, see on puudutanud põhiseadust ja viinud seda teatavas suunas, mida parlament on toetanud. nüüd on meil majandusprobleeme mis tunduvad praegu tehtavaid samme õigustavat, aga ma ei tea, kas me ikka läheme õiges suunas. ma arvan, et tegemist on pigem sammuga tagasi, mis äh, on väga murettekitav ja me peame selle üle järele mõtlema. aga ma loomulikult äh, tutvun selle tekstiga põhjalikumalt ja pärast tulen selle juurde tagasi, aitäh! Um, <clears throat> the draft agreement uh Äh, esimeses lõikes selle projektis on kirjas, et äh, osalispooled seitseteist ja võimalikult pluss kuus äh, liikmesriikidena on kohustatud arvestama majanduspoliitikaga kui ühise murega ja vastu minu naiivsusele mulle tundus, et neil on see kohustus osalispooltena, kuid mitte liikmesriikidena kuid minu meelehärmiks ma kontrollisin artiklit sada kakskümmend üks ja võib-olla see hämmastab teid, et ma ei ole pähe õppinud aluslepingute kõiki artikleid ja seega ma kontrollisin üle artikli sada kakskümmend üks ja avastasin, et see tõepoolest näeb ette kohustuse kõikidele liikmesriikidele suhtuda majanduspoliitikasse kui ühisesse poliitikasse ja see toob kaasa ka äh, majanduslike küsimuste harmoneerimise, mitte ainult eelarve harmoneerimine. ja teises lõikes on kirjas äh, euroala riikide eesmärgiks ja teiste liikmesriikide eesmärgiks on inkorporeerida äh, see ka meie asutamislepingutesse, see võib olla küll kahekümne kuue liikmesriigi eesmärgiks jäänud, aga ka, mitte kahekümne seitsme eesmärgiks. ja kui see on inkorporeeritud, seni kuni ta on inkorporeerimata Euroopa Liidu õigusesse, jääb ta nii-öelda eraõiguslikuks lepinguks. ja härra Cameroni vastuväited olid selles mõttes pragmaatikud, sest ta kaitses oma rikaste City sõprade huve kümnendas lõikes on kirjas, et Euroopa Komisjon, kui ta vaatab üle äh, selle lepinguga võetud kohustusi, arvestades artiklis sada kakskümmend üks, sada kakskümmend kuus ja sada kolmkümmend kuus antud volitusi. ja tekib küsimus, kas nende artiklite valguses on komisjonil on volitused jälgida ja ka rakendada äh, nende lepingu sätteid, mis tegelikult ei ole leping, vaid on seitsmeteistkümne ja võimalik, et kahekümne kolme riigi vaheline eraleping tundub, et sada kakskümmend üks, sada kakskümmend kuus kehtivad kõikide liikmesriikidega suhte, sada kolmkümmend kuus kehtib ainult euroala riikidele. üheteistkümnendas lõikes on kirjas, et see leping peab olema kooskõlas artikliga neli, lõike kolm Euroopa Liidu toimimise aluslepingus. kas see artikkel hõlmab ka äh, erakokkuleppeid mõningate liikmesriikide vahel kui, ja mitte kõikide vahel. ja ka neljandas lõikes, ma ei tea, kas te suudate neid kõiki kiiresti öelda, on kirjas, et osalispooled kas leiavad, et teine osalispool ei ole täitnud äh, lepinguga seatud kohustusi, võivad nad selle esitada Euroopa Kohtule arutamiseks, kas Euroopa Kohtul on piisavalt jurisdiktsiooni otsustada ja jõustada äh, Äh, eralepinguid mõningate liikmesriikide vahel, mis ei ole kõikide liikmete vahel. ja tundub kokkuvõttes, et see leping on nagu mingi õigusseadus, äh, mida võib äh, jõustada ainult siis, kui selle seaduse rikkad omavahel kokku lepivad härra Maasöör aitäh, ähm, esimees, ma loomulikult räägin oma isiklikust seisukohast äh, nagu äh, ja meie raportöör äh, praegu kahjuks ei saa meie koosolekul praegu osaleda. isiklikult mul oli hea meel poliitilise kokkuleppe üle, mis äh, üheksandal detsembril ülemkogul sõlmiti. ma olen väga hämmastunud juriidilise tõlgenduse üle, mida praeguses etapis välja pakutakse. Hiina filosoofias, taoismis on äh, filosoofilises mõttes leping, mille nimi on äh, täiusliku vaakumi äh, Äh, väike leping. täpselt siia me olemegi jõudnud. ma ei näe siin tekstis mingit äh, juriidilist elementi äh, lepingupooled käivad välja lubadusi, nad kohustuvad tegutsema, nad ei tegutse, aga nad kohustuvad. kas Lissaboni lepingu raames, tugevdatud koostöö raames kas meil on vaja uut lepingut äh, selleks, et öelda, et me kasutame olemasoleva lepingu sätteid? või, ja see on olulisem, nad kohustuvad äh, tegutsema selleks, et juurutada oma äh, siseriiklikus põhiseaduses paremat distsipliini, et selle, tegemist on põhimõtteliselt lubadusega muuta liikmesriikide põhiseadust ja tegemist on kohustusega, millele ei saa rakendada mingeid äh, sanktsioone, et kui äh, näiteks mingi riik ratifitseerib lepingu ja ei muuda põhiseadust oma riigis, siis ei ole ette nähtud mingit sanktsiooni. see ei ole juriidiliselt äh, sidus. me oleme siis midagi, me taval-, kas me soovime siis äh, lepingu vormis kirja panna mingeid lubadusi ilma mingite sanktsioonideta? siin on küsimus selles, et alla kirjutavad riigid võivad äh, omavahel vaidlusi lahendada äh, kohtu, Euroopa kohtus, see on ette nähtud aluslepingu artiklis kakssada seitsekümmend kolm aga milline peaks olema siis sanktsioon, kui äh, mõni liikmesriik, ma võtan siin nüüd juhuslikult Saksamaa, otsustab äh, kohtusse kaevata mõne teise äh, Eurotsooni riigi, sellepärast et ta ei pea kinni võetud kohustustest ja ei muuda oma põhiseadust, kas, milline on siis äh, äh, kohtu pädevus, kas mm, koht, kohus äh, saaks siis riigi põhiseaduse kehtestuks kuulutada? see tunduks mulle väga veider. ja mulle tundub, et siin mingeid konkreetseid sanktsioone ei saa kehtestada. juttu on parlamendikomisjonidest, ka siin on asi väga see, veider äh, kas äh, lepingutes öeldakse, et mingi teatav parlamendikomisjon on, on pädev? Öeldakse, et äh, parlament on pädev või äh, riik on pädev, aga, aga Euroopa Parlamendil on õigus otsustada, milline on pädev komisjon. nii et äh, siin mainitakse parlamendikomisjone, kutsutakse üles äh, parlamentide komisjone ja äh, kutsutakse neid üles ko koostööd tegema äh, Äh, aga see ei käi tegelikult äh, sellistesse lepingutesse, et kui komisjonid ütlevad, nad ei taha koostööd teha, siis pole mingeid sanktsioone ette nähtud. Äh, ning Eurotsooni tippkohtumised, need on juba olemas, mingit probleemi ei ole nende lepingusse kirjutamisega, aga neid, need toimuvad ilma lepingutagi. kõige huvitavam asi selle teksti puhul ja sellest, seda mainis üks kolleeg, on võimalus, et see tekst jõustub siis, kui veidi rohkem kui enamus Eurotsooni liikmesriikidest on selle ratifitseerinud. see on väga huvitav uuendus e- Euro, äh, Euroopa Liidu äh, ajaloos. see, sellega tuuakse sisse selline vaim, mis võiks äh, tulevikus hakata kehtima ka tegelikes Euroopa Liidu aluslepingutes et äh, siis oleks äh, äh, ei oleks kunagi seda, et kakskümmend seitse või kakskümmend kaheksa või rohkem liikmesriiki peavad ühehäälselt lepingu ratifitseerima. nii et tegemist on tõesti huvitava uuendusega. aga hetkel käiks see kõik ainult selle lepingu kohta. ma lisan no,, et mis siis juhtuks, kui üheksa euroala liikmesriiki pärast seda, kui nad on selle lepingu ratifitseerinud, avastaks, et kolm, neli või viis äh, liikmesriiki, mõned neist väga olulised liikmesriigid, ei ole suutnud äh, põhisea-, oma põhiseadust muuta. nii et nad oleksid äh, oma mm, selle lepingu ratifitseerinud, aga nad ei saaks seda rakendada, aga teised, kas teised siis seda siiski teeksid? nii et see tekst hämmastab mind väga, ma ei saa üldse aru, mis mõte seal on ja see poliitiline kokkulepe ja selle väga õõnes juriidiline tõlgendus äh, võivad äh, olla vägagi kontraproduktiivsed või vähemalt on vaja neid äh, küsimusi avalikult arutada parlamendis. ja isegi, kui on selge, et tegemist on rahvusvahelise lepinguga, valitsustevahelise lepinguga, ei pea seda ratifitseerima Euroopa Parlament, ehkki mõningaid kolleege on kutsutud äh, osalema nendes äh, organites, kes tegelevad selle lepingu koostamisega. aga see väärib äh, arutelu meie täiskogul, võib-olla siis ka liikmesriikide äh, parlamentides, võib-olla vääriks see ka liikmesriikide parlamenti ja Euroopa Parlamendi ühist arutelu, aga ma arvan, et me ei või saa piirduda sellega, et äh, seda lepingut koostaks see töörühm, mis äh, on kokku kutsutud ning viimane märkus. minu jaoks on siin tekstis tõesti väga palju küsimusi vaja on, et me küsiks endalt, et milline on meie side selle poliitilise algatusega, mille, mida eelmisel nädalal otsustas äh, teha äh, esimeste konverents, sest kui ma hästi õigesti aru saan, siis esimeste konverents otsustas, et parlament ise veebruaris võiks teha algatuse vastavalt sellele, mida praegu võimaldab Lissaboni leping ja algatada uue Euroopa lepingu väljatöötamise. kas tegemist on sama lepinguga, kas parlament kavatseb seda lepingut täiendada, seda parandada, kas tegemist on mingi teise algatusega? ma arvan, et meie põhiseaduskomisjon peaks äh, võtma vastu otsuse selle teema kohta selleks, et äh, vältida siin e-, erinevaid äh, samm, vastuolulisi samme, aitäh! suur tänu! nii nagu alati tuli härra Lamasuur välja väga asjakohaste kommentaaridega. suur tänu teile! kes? Thank you! Agnew, suur tänu! kümme päeva eest otsustati, et me peame mm, tegutsema ühtmoodi, kuid siiski praegusel hetkel meie institutsioonil on veel suur võim, seda tuleb arvestada, seda tuleb austada. ja hakkab toimuma ka valitsustevaheline arutelu valitsuste vaheline tähendabki seda, mida nad ütlevad. ja tegelikult võib eh, toimuda mitmesuguste asjaolude kokkusattumine ja tegelikult eh, Euroopa Liit peab praegusel hetkel reageerima nendele arengutele. sest meie oleme siin Äh, parlamendisaadikud, meie esindame Euroopat ja äh, need, kes äh, praegusel hetkel valitsuste vahelist lepet tahavad läbi viia, on tegelikult peaministrid. Nemad on tegijad oma riigis. minule teeb eriti muret see, mis juhtub Euroopa õigusega, sellepärast et seda lihtsalt ei tohi eh, võtta ära komisjoni käest, sest komisjon on eh, aluslepingute eh, hoidja ja aluslepingud annavad Euroopa institutsioonidele nende pädevuse eriti puudutab see mm, eh, kohust ja tegelikult, kui praegu räägitakse selles kokkuleppes näiteks eh, parlamendikomisjonides, siis me peaksime ütlema, et niimoodi teha ei saa kas on üldse kuidagimoodi hinnatud eh, seda olukorda on, kas on hinnatud, mida see kõik läheb maksma liikmesriikidele ja maksumaksjatele? minule tundub ja nüüd ma eh, pean eh, kõik oma mõtted uuesti ette lugema mõne tunni pärast, kui see, kui teised komisjonid ühinevad meiega. suur tänu, suur tänu, härra Agniu järgmine kõneleja. suur tänu. ma tahaksin kõigepealt eh, põhjendada, mikspärast ma ei saa eh, majanduskomisjoniga ühiskoosolekul eh, esineda, sest mina pean esinema külalis, külalisena meie riiklikul partei kongressil, sest et äh, ma olin kunagi äh, selle partei esimees ja sellepärast ma pean kahjuks ära minema. ja kuna ma ei saa järgmisel koosolekul osaleda, siis ma tasa, tahaksin praegu öelda, et ma tõepoolest ei mõista seda põhjust, miks Euroopa Parlamenti teenistused suhtuvad majanduskomisjoni täpselt eh, nagu oleks tegemist mingisuguse teistsuguse äh, staatusega komisjoniga, kui seda on AFCO. oleks ju väga hea, kui mõlemalt poolt oleks esindatud võrdne number esindajaid ja ma tõepoolest ei tea äh,, mikspärast niimoodi käitutakse, aga sellel on ka oma põhiseaduslikud tagajärjed. meil on aluslepingud olemas. võib-olla nad ei ole piisavalt äh, võib-olla nad ei ole piisavalt mõistlikud, sellepärast et nad on koostatud eh, just nimelt eh, majandusteadlaste poolt, majandusinimeste poolt, vajaka jääb õigusliku küljest. meie peame nõudma, et mõlemad komisjoni, nii majandus kui põhiseaduskomisjoni eh, käsitletaks võrdselt et mõlemal on oma funktsioon. kõigepealt peaks toimuma majanduskomisjoni eh, koosolek, siis meie oma. mina tahaksin öelda samamoodi, et ma olen väga mures selle eh, leppe pärast, tegemist on mingisuguse soft law eh, teemaga, sest kogu aeg kerkib üles küsimus, kuidas seda siis jõustada tegemist on mittesiduva eh, seadusega, mis siis lõpuks tuleneb sellest. nii et, et mulle tundub, et tegemist on mingisuguse eh, äriseaduse institutsiooniga. see oleks nagu mingi mm, eh, aktsionäride kokkulepe selleks, et mõjutada ettevõtte juhtkonda. tegemist on asjaga, mis ei ole õiguslikult siduv, vähemalt mitte täies mahus. see on selle projekti viga. nii et need selgitused, mis me siin täna anname, on ilmselt arusaadavad meie kolleegidele ja kui me oleme nendele asja ära seletanud, siis äh, on meil ka äh, parem positsioon tulla välja parandusettepanekutega. minul on kaks põhimuret. esimene seisneb sanktsioonide iseloomus räägitakse palju sanktsioonidest. sellest on räägitud kuude viisi. aga tegelikult ei ole meil vähimatki aimdust, milliseid sanktsioone ette nähakse. kui kui tegemist on sellise normaalse menetlusega, siis sanktsioonides ei ole ju mitte midagi uut või mõeldakse hoopis mingisuguseid uut tüüpi sanktsioone. ja see on väga oluline asi, millele mõelda. sest isegi kui ma olen näiteks nõus selle seitsmeteist liikme sammuga võib-olla, kuhu veel liitub kuus või isegi kui kakskümmend kuus liikmesriiki kokku lepivad, siis näiteks mina ei saa olla nõus selle asjaga, mis äh, pandi ette Ähm, mõne aja eest ja mille puhul keelduti hääletamast, kui tegemist oli ähm, reeglitest üleastumisega. isegi föderaalriikides äh, ei juhtu niisuguseid asju, ei ole niisugust õiguslikku lähenemist. ja kui keegi nüüd meile ära seletab mis asjad need sanktsioonid on, siis võib-olla probleemi ei ole. kui on tegemist vanadega, no okei okay,, aga kui on tegemist uute asjadega, siis on suur küsimärk. ja siis olen ma mures veel sellepärast, et muidugi ma ei jaga nende euroskeptikute äh, Eh, kolleegide mm, arvamust, kes on siin sõna võtnud, aga mina tunnen ka muret Euroopa Kohtu rolli pärast. no kui eh, Euroopa Kohus muutub aktiivsemaks, niisuguseks nagu on föderaalne ülemkohus siis on kaks asja selle puhul, mis on ohtlikud. esimene on see, et Euroopa Kohus peab kinni pidama aluslepingutest. ja see tähendab, et Euroopa Kohus kaotab oma äh, moraalse mõju. ja alati teeb mulle muret see, kuivõrd ehm, kuivõrd ükskõikne on kohtuvõim poliitilise võimu suhtes tavaliselt kohus ei tohiks ennast vahele segada poliitilistesse küsimustesse. aga selle teksti puhul ei saa me olla kindlad absoluutselt mitte milleski. ja praegusel hetkel võib tekkida see võimalus, et eh, Euroopa Kohus võtab endale niisuguse konstitutsioonikohtu rolli ja siis kaks asja kordan üle. kõigepealt, mis need sanktsioonid on ja siis Euroopa Kohtu roll. E, tema roll e, lepingute hoidjana ja poliitiliselt neutraalse institutsioonina on ohus. suur tänus. härra Etna, aitäh härra esimees, lugupeetud kolleegid. ma pean tunnistama esmalt, et äh, mul oli hea meel, et üldse jõuti mingile kokkuleppele. et, sest et ma ei olnud ähm, kindel, et see üldse nii kaugele jõuab. ning ma tervitan ka tahteavaldust, sest rohkemat meil ju praegu ei ole, mida on väljendanud mitmed liikmesriigid, et nad tulevikus soovivad võtta siduvaid kohustusi äh, stabiilsuse suhtes. aga ma pean seda äh, tulemust ka Euroopa Liidu jaoks äh, katastroofiliseks, sest selle tippkohtumise osalejad on parasjagu lõhkumas Euroopa Liitu ja ühenduse meetodit ning nad ohustavad sellega kogu Euroopat. ja meie põhiülesanne seisneb ja peab seisnema selles, et me tuleme ta tagasi kandvale poliitilisele pinnale see leping, äh, nii palju kui mina seda olen lugeda saanud, jätab lahtiseks rohkem küsimusi äh, võrreldes nendega, mida ta vast-, millele ta vastab. siin äh, kolleegid on juba paljusid asju tõstatanud, ma neid asju ei hakkaks üle kordama, ma toon välja mõningad põhiküsimused, mida ma näen, näiteks suhe olemasoleva õigusega, need on ju need küsimused on reguleeritud paralleelselt. nii et äh, tekib küsimus, et äh, milline õigus on kehtiv või saan ma ise valida, mida, mida, millist õigust ma kohaldan. kui ma saan ise valida, siis ähm, siin on äh, üks sõnastus, mis jätab mulje, et olemasolev Euroopa Liidu leping on ülimuslik. kui see nii oleks, siis oleks pidanud mõningaid äh, sõnastusi siin lepingus tingimata vältima, sest et äh, neist jääb mulje, et kehtivad teised äh, sätted. siin on tõesti väga palju küsimusi. ja veel üks küsimus, mis mulle muret valmistab, on, et mis saab nendest uutest organitest, näiteks euroala tippkohtumistest, kus allkirjaõiguslikud ja ratifitseerimiskohustusega on ainult mõningad äh, liikmesriigid. kuidas tuleks mõista sellist äh, organit, mida äh, selles projektis nimetatakse, et kõik, kes on andnud lubaduse see leping allkirjastada, on lepingu pooled. teine küsimus, mis tekib, on Euroopa Liidu institutsioonide kaasamise küsimus, kas äh, sellise kõrvallepingu või privaatlepinguga, eralepinguga on mm, võimalik siis nii-öelda laenutada teisi institutsioone ning äh, küsimuseks on ka äh, riiklike regulatsioonide analüüsimine, kas see peab tõesti nii käima, et iga riik kontrollib oma naaberriiki või mõnda teist riiki ja kui asjad ei ole korras, siis kaevab kohtusse, Euroopa kohtusse või oleks mõttekas kasutada mingit ühist institutsiooni, kelle poole saaks pöörduda, nagu näiteks komisjoni. mis puudutab meie tööd selle lepinguga ja ma olen selles osas nõus paljude kolleegide kriitikaga, meie oleme Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjon, me oleme, meie kodanikud on valinud meid äh, nende küsimustega tegelema, äh, me esindame kodanikke, aga me peame konstateerima, et olulised põhiseaduslikud küsimused on äh, ära otsustatud mingist hoopis teistsuguses raamistikud. see ei olnud, see ei olnud kooskõlas Lissaboni lepingu vaimu ja sisuga ega sellega, mis Lissaboni lepingus on Euroopa lepingute, Euroopa õiguse edasiarendamise jaoks ette nähtud. meie jaoks on siis küsimus, et seos äh, olemasoleva õigusega ja olemasolevate institutsioonidega, neile küsimusel, küsimustele tuleb leida vastused ja seejuures on oluline see, et me peame kõik lahendused panema paika äh, Äh, esmase õigusega me peame vaatama, et mida on võimalik äh, kasu, äh, saavutada tihendatud koos, tugevdatud koostööga, mida on võimalik Lissaboni lepingu raames reguleerida ja pikemas perspektiivis ma näen võimalust, et on võimalik ka seda lepingut ähm, tuua tagasi ühisesse arhitektuuri. nii et äh, Euroopa saaks äh, edaspidi olla ühtne, äh, et seda esi-, esita-, ehitatakse ühise õiguse alusel ja et ei oleks selliseid äh, kaugemale minevaid äh, püüdlusi luua mm, midagi muud. et mm, see ei oleks kooskõlas äh, ühise Euroopa ideega. aga ma arvan, et oluline on see, et täna õhtul me kuulaksime neid, äh, kes parlamendi eest parlamendi nimel kaasatakse vähemalt mingil määral nendesse kõnelustesse. et me kuulaks, kuidas nemad äh, näevad parlamendi rolli ja enda rolli, et me kuulaks, äh, et me mõtleks selle üle, mida parlament saab teha. suur tänu ja viimasena on minu nimekirjas härra Saier. suur tänu, esimees võimaluse eest sõna võtta ja nagu teisedki kolleegid, ka mina tahan väljendada oma muret, et meil on olnud liiga vähe aega selle dokumendi projektiga tutvumiseks, mis tähendab seda, et me ei saa teha põhjalikke järeldusi just nimelt sellel põhjusel. ma tahan alustuseks öelda, et siin saalis on väga palju neid, kes on nõus peamise eesmärgiga päästa Euroopa kriisiküüsist, leida teid ja instrumente Euroopa Liidu raamistiku seast euro, euro päästmiseks, tagada Euroopa toimimine äh, ja kriisist väljatulek. me oleme nõus, et me peame selle nimel Euroopa Liidu institutsioonide suutlikkust tõstma ja tugevdama ka Euroopa Liitu, et see oleks võimalik. kuid äh, kõigepealt tahaksin öelda, et äh, ka väga paljud teised kolleegid on seda öelnud, et on olemas juba mitmeid vahendeid, mida me selles protsessis võiksime ära kasutada. Äh, parlament pakkus ka oma poolt välja mõningad võimalused, kui me arutasime majandusjuhtimise kuuspakki need olid väga olulised elemendid, mis aitaksid seda probleemi praktiliselt lahendada. kui me paneme selle küsimuse aluslepingute muutmise raamistikku, me kaugeneme meie eesmärgist, äh, meie ühisest eesmärgist Euroopa, Euroopa Liidu ja euro päästmine. kuid äh, see on just see äh, variant, mille me peaministrid ja presidendid valisid kuid õiguslikust seisukohalt, põhiseaduslikust seisukohast minu arvates on see kahtlane valik mis tekitab rohkem probleeme, millele praegusel etapil on raske vastuseid leida. kõigepealt selle lepingu vormiline külg. mul on hea meel, et vorm on leitud, kuid ma ei ole selle vormiga rahul. kõigepealt et see jätab kõrvale Euroopa ühised institutsioonid ja parlamendi seisukohalt ka meie institutsiooni, Euroopa Parlamendi selles protsessis. see peaks meile suurt muret tekitama, meile kõikidele, et äh, see lepinguvorm põhimõtteliselt jätab välja kõrvale nimetatud institutsioonid ja me ei tea, kui me sellele teele astume, kui kaugele me peaksime minema selles suunas. Euroopa Liidus on olnud äh, ka varem probleeme ja kriise, mida on lahendatud pretsedentide abil ja äh, kui ka see muutub pretsedendiks, see tähendab seda Euroopa Liidu hoopis teisi arenguid. kui me mõtleme nüüd selle valitsustevahelise leppe sisule, siis sellega võetakse ära liikmesriikide suveräänsusest palju suurema osa ära või vähemalt teatud Euroopa Liidu liikmesriikidelt Äh, võrreldes sellega, mida aluslepingud ette näevad. aluslepingutes on vastavad menetlused ette seatud, põhiseaduslikud viisid ette nähtud, arvestades äh, ka nende liikmesriikide põhiseaduslikke tavasid. enamikes liikmesriikides on erikord ähm, lepingute muutmiseks me teame, et näiteks Iirimaal on üheks tingimuseks rahvahääletuse läbiviimine ma võib-olla olen veidi isekas, aga ma ütleksin, et meie parlament alles paar kuud tagasi äh, kritiseeris Ungari põhiseadust, äh, mille koostamisele kulus ainult üheksa kuud, kuid selline leping, mis äh, kahjustab teatud liikmesriikide suveräänsust, on olnud selline, mis koostamiseks on kulunud ainult kolm ja neli kuud ja pole kaasnenud vajalikud arutelud ja me peaksime parlamendi poolt seda kõvahäälselt välja ütlema, et vältida topeltstandardite kohaldamist. ja kuigi ma mainisin äh, meie põhiseadust, mida parlament väga kritiseeris, aga see põhiseadus esimest korda näeb ette, et riigivõlga ei tohi suurendada ja selleks on ette nähtud põhiseadusega karistused kuid see parlament äh, kritiseeris jõuliselt meie sanktsioonide sätteid. ja sellega ma jõuan nüüd sanktsioonide karistuste küsimuste juurde, mida mitmed kolleegid on maininud. kuidas me hakkame siis neid sanktsioone koordineerima oma siseriiklikud õiguses, kui esimene riik, kes seda oma põhiseaduses esimest korda ette nägi ja võttis kasutusele selle instrumendi, mida teised võiksid järgida, sai parlamendi kriitika osaliseks. ma arvan, et parlament eksis sellega äh,, ei tutvunud põhjalikult selle vastava institutsiooniga ja kui kolleegid on huvitatud, ma võin teile vastava materjali edastada. sellega ma tahan öelda, et me oma hinnangute ja otsustuste tegemisel peame tegutsema ettevaatlikult. nüüd ma tulen teema juurde tagasi, meie põhilise teema juurde. antud juhul ei ole sellist tavakorda äh, nende resolutsioonide arutamiseks Rahvusparlamendil. asi ei ole mitte sellest neljast kuus, kuid äh, ka mõningaid riike kritiseeriti, et peaminister ütles, et ta tahab konsulteerida Rahvusparlamendiga selles küsimuses. ma küll ei arva, et me peaksime oma kodumaal rahvahääletuse läbi viima, kuid vähemalt Rahvusparlament Ähm, mille volitused on suhteliselt äh, piiratud võrreldes aluslepingutesse, on organ, kellega peaks konsulteerima ja selliseid lepinguid ei saa lihtsalt üleöö heaks kiita. Äh, selline tegutsemine on vastuvõetamatu. ja ma tahan lõpetuseks väljendada lootust, et meil õnnestub seda täiustada, et me leiame äh, põhiseadusliku lahenduse ja selles äh, on oluline roll täita meie komisjonil ja ma kutsun üles tegema tihedat koostööd majandus- ja rahanduskomisjoniga ja ma nõustun kolleegidega, et meie peaksime oma poolt välja pakkuma vormi ja nemad peaksid täiendama seda sisuga. meie vastutame ju selle vormilise külje ees et peetakse kinni nendest põhiseaduslikest raamistikest, mis on ette nähtud ja majandus-rahanduskomisjon vastutab aga sisu eest, eh, nimelt selle eest, kuidas saavutada vajalikud eesmärgid ja ma soovin kolleegidele edu selles ettevõtmises. ja ma arvan, et me peaksime säilitama kaine mõistuse seejuures. Bene, abbiamo discusso per più di una ora, un'ora e. suur tänu nüüd me oleme kulutanud tunni ja kakskümmend minutit eh, selleks, et arutada teemat, mille kallal me veel näeme vaeva tundide kaupa. Te olete esitanud oma arvamuse, olete kritiseerinud seda, mis toimumas on. ja me kahtlemata mõtleme edasi sellel teemal. sel, täna õhtul me kohtume siis ka äh, Eh, teise komisjoni esindajatega, võib-olla see aitab meil oma mõtteid paremini korrastada. ja nüüd mingem edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. nii et, et me jätkame eh, selle institutsioonilise arengu väljavaadetega järgmise koosoleku ajal. ja nüüd on Euroopa Parlamendi kodukorra artiklite kaheksakümmend seitse A ja kaheksakümmend kaheksa muutmine meie päevakorras. nagu te teate, komitee menetlus on uue aluslepingu tõttu muutunud. Lissaboni lepingus on ette nähtud artiklis kakssada üheksakümmend ja kakssada üheksakümmend üks delegeerimise Lissaboni eh, lepingus räägitakse mm, eh, nüüd õigusaktist, mille alusel komisjonil on võimalik võtta kasutusele teisi meetmeid ja menetlusi. nii et eh, me peame mõtlema nende Lissaboni lepingu artiklite peale ka parlamendis. E, parlament peab olema hõlmatud, kui komisjon tuleb välja õige uue õigusliku, õigusloomelise aktiga me peame Eh, rääkima siis eh, delegeeritud aktidest. artikkel eh, kakssada üheksakümmend võimaldab võtta vastu rakendusakte, mis on üldise iseloomuga ning äh, komisjonil ei ole vaja ära oodata, kui need otseselt võetakse üle liikmesriikide seadustesse. Lissaboni leping andis parlamendile võimaluse kommenteerida rakendusaktide äh, vastuvõtmist aga küsimus on ka, kui kiiresti kõik see menetlus toimub. meie teeme ettepaneku, et kõik oleks väga lihtne, selleks me muudame kodukorra artiklid kaheksakümmend seitse A ja kaheksakümmend kaheksa. kaheksakümmend seitse A räägib mm, delegeeritud õigusaktidest ja kaheksakümmend kaheksa puudutab üldisi eh, sätteid. siin on käsitletud menetlust mida rakendatakse mm, põhiliste õigusaktide puhul nii et delegeeritud õigusaktide puhul me ütleme, et parlamenti parlamendis tegutseb eh, selle teemaga siis eh, ehm, vastav komisjon, nad eh, määravad raportööri, siis vaadatakse läbi, kirjutatakse muudatusettepanekuid, kui vaja. ja parlamendil on õigus ka siis see õigusakt tagasi lükata kui delegeeritud õigusaktid on vastuvõetavad, siis kui äh, delegeeritud õigusakt on jõudnud parlamenti, siis me hakkab aeg jooksma. ja äh, siis me teatame ka ametlikult, et me ei kavatse mingit vastuväidet esitada. selline tegutsemine peab tagama, et parlamendil jääb alles võimalus oma arvamust avaldada. kui näiteks raportöör esitab raporti, mis läheb arutusele täiskogule, siis probleemi ei ole aga kui komisjon ei ole teinud mingit otsust ja aeg on läbi, siis parlament saab otsustada, kas fraktsiooni algatusel või neljakümne liikme algatusel et parlamendile ikka jääb lõppotsustusõigus delegeeritud õigusakti puhul kui komisjon otsustab delegeeritud õigusakti heaks kiita ilma vastuväideteta, siis eh, eh, samamoodi eh, poliitiline fraktsioon võib selle vaidlustada. sama lähenemist kasutame me ka teiste delegeeritud aktide puhul Eh, vaja on vaadata, millised on rakendusvolitused, on olemas eh, üleminekuperiood. Eh, see jääb ühe nõukogu määruse alla mm, ja seal viidatakse sellele otsusele, mida nõukogu tegi. nii et üleminekuperioodi kasutatakse nende puhul, mida menetletakse vana süsteemi järgi ja siin on siis viide sellele otsusele üheksakümmend üheksa. Eh, vabandust, otsusele tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa murd nelisada kuuskümmend kaheksa. ja mm, kui artikkel viiskümmend või viiskümmend üks leiavad rakendust, eh, kui töötavad koos komisjonid vastavalt artiklile viiskümmend üks, kui tegemist on näiteks ühiskomisjonidega, siis rakendub määrus, mille alusel parlamendi president äh, võib rakendada artiklit kaheksakümmend kaheksa või kaheksakümmend kaheksa A. see puudutab meie eelmist muudatusettepanekut määrusele. kui parlament otsustab, et menetlus vastavalt viie, artiklile viiskümmend üks peab jääma ühe komisjoni pädevusse või mitte, siin arvestatakse kahtlemata erinevate komisjonide pädevusi. kui kokkulepet ei saavutata, siis eh, president ja kahe, eh, parlamendi president ja kahe eh, erineva komisjoni mm, juhid otsustavad, kuidas asjad hakkavad kujunema seesama menetlus kehtib ka artikkel viiekümne rakendamise korral. aga eh, sel juhul eh, vaadatakse, kas eh, sisuliselt on võimalik jagada materjali delegeeritud ja rakendusaktide vahel. ja mõlemad komisjonid teevad oma tööd eraldi kasutades ka erinevat menetlust. tegemist on väga keerulise teemaga. ja e, oleks väga hea, kui me räägiksime väga konkreetselt, tuues välja need kriteeriumid, mis võimaldavad meil jätta e, kon-, kon-, säilitada kontrolli asja üle, et asi jõuaks eh, vastavatesse komisjonidesse ja et asja arutataks täiskogu istungul, kui vaja on. nüüd ma annan sõna teile. Uh, um, härra Tahv, uh, esimees, teil on õigus. kui te ütlete, et et äh, probleem on delegeeritud ja rakendusaktidega ja see, kuidas parlament on neid läbi vaadanud ja see on tekitanud probleeme meie kojas. ma loodan, et teie muudatusettepanekud lihtsustavad ja selgitavad neid menetlusi kuid ma pean seda küsimust arutama oma grupi koordinaatoritega, et kuulda ära ka nende arvamus, eriti nende komisjonide koordinaatorite arvamust, äh, kellel on seadusandlik pädevus ja kellel on rohkem kogemusi selle teemavaldkonnas kui minul grazie eh.... suur tänu. võib-olla ma rääkisin liiga kokkuvõtlikult äh, ja kui keegi ei soovi enam kommenteerida seda, siis loomulikult on ka muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja muudatusettepanekutega te võite neid küsimusi üksikasjalikumalt lahendada. härra Guerrero, tänan esimest, just see, mis te praegu äsja ütlesite, pani meid muretsema Te ütlesite summary, kokkuvõte. Mm, mida siis oodata, kui me saame ka kirjaliku teksti kätte? olen sunnitud ütlema, et teid, taanlased, tegutseda sageli Äh, teistmoodi kui meie, neil on olemas otsetee ja kõrvaltee, eriti kui on tegemist Itaalia kohtunike esindajaga. Äh, näiteks Hispaanias, äh, kui me räägitakse delegeeritud õigusaktide, siis valitsus annab parlamendile volitused teatud küsimustes, kuid see mandaat on alati väga selgelt piiritletud. ja sellega kaasneb ka korralik kontroll et valitsusele antud volitus, volitusi äh, kasutatakse parlamendi poolt kehtestatud tingimustel. Äh, see on veidi teistsugune probleem. kui delegeeritud õigusaktide puhul on Euroopa Parlamendil teatud volitused olemas, sest on võimalik tühistada antud mandaati ja sellest on juttu ka teie raportis. peab olema kehtestatud menetluskord seal mandaadi asjakohaseks kasutamiseks, nõuetekohaseks kasutamiseks, kuid rakendusaktide puhul on äh, parlamendi roll ebaselgem ja parlamendipoolsed otsused on palju nõrgema toimega ja nad nõus ja nad sõltuvad sellest, kas Euroopa Komisjon on valmis ära kuulama Euroopa Komisjoni arvamuse ja võtma arvesse ka parlamendi nõuet kontrolli teostamiseks delegeeritud õigusaktide üle. Äh, minu fraktsiooni variraportööri nimel, kes ei saanud ise täna kohale tulla, härra Vitel Morero, tahaksin öelda, et laias laastus ta on nõus härra Kassini ettepanekuga, kuid soovib äh, mõningate menetluste suuremat lihtsustamist. ta ütles ja et ta teeb vastavad muudatusettepanekud. Mm, rohkem sõnasoovijaid ei tundu olevat ja ma ütleksin ise vastuseks, et mõningad raskused, mis mul tekkisid äh, äh, Äh, oli põhjustatud sellest, et Itaalia õiguses, mida ma paremini tunnen, kasutatakse hoopis teistsuguseid termineid ja ilmselt ka mujal tuleb seda ette. Äh, vastavalt meie põhiseadusele äh, seaduslik võim kuulub parlamendile, kuid teatud erandjuhtudel seda võib anda ka täidesaatva võimu harule. parlament kehtestab seadused kehtestab olulisemad reeglid, eeskirjud, kuid ka valitsus võib võtta vastu määrusi, mis rakenduvad viivitamata ja seda kiireloomuste olukordade puhul, et need vähesed muudatusettepanekud jõustuksid paari kuu jooksul. kuid Lissaboni lepinguga on ette nähtud teistsugune kord Lissaboni leping ütleb, et delegeeritud õigusakt ei ole seadusandlik akt. Äh, artikkel kakssada üheksakümmend ütleb, et komisjon võib vastu võtta ka mitteseadusandlikke akte ja määratleb neid kui abstraktseid akte, üldise iseloomuga akte, mis erinevad rakendusaktidest. kuid seejuures on oluline see, et artikkel kakssada üheksakümmend ütleb sõnaselgelt, et et õigusloomelised aktid kehtestavad konkreetsed tingimused delegeeritud õigusaktidele, et kas parlament või nõukogu võib otsustada delegeerida need volitused komisjonile. ja kui delegeeritud õigusaktiga ette nähtud tähtaja jooksul parlament või nõukogu ei ole oma vastuväiteid esitanud ja siis, kui see põhi, õigusaktiga delegeeritakse teatud volitused komisjonile ähm, muuta mingisuguseid vähem olulisi elemente äh, kehtestatud kriteeriumite raames, tuleb alati arvestada teatud tähtaegadega, mille jooksul parlament võib esitada omapoolse vastuväite. ja kuna parlamendil on selline õigus antud, on meil vaja et äh, vastavad pädevad komisjonid teostaksid järelevalvet selle üle. teine säte on paremini arusaadav, nimelt delegeeritud õigusakt saadetakse pädevale komisjonile läbivaatamiseks ja kui komisjon selle heaks kiidab, äh, siis nad midagi rohkem ette ei võta. aga kui nad esitavad vastuväited, siis tuleb seda põhjendada ja siis on võimalus esitada see täiskogule otsustamiseks. kuid me väga loodame, et sellele ei kulu liigselt aega. ja sama kehtib ka rakendusaktide puhul. Äh, õigus, äh, rakendusaktid ei ole õigusloovad aktid. Need on sellised üldise iseloomuga rakendussätted ja seetõttu kasutatakse nende puhul terminit rakendusaktid ja seda režiimi ma juba teile kirjeldasin, kuid äh, probleeme tekib üleminekuperioodil ja see tekitab muret. Äh, ja samuti tekib probleeme nende kahe menetluse kohaldamisega delegeeritud ja rakendusaktidele, kui äh, kohaldatakse kodukorra artiklit viiskümmend või viiskümmend üks ja vot seda keerulist olukorda ma püüdsingi kirjeldada ja kirjalik tekst on teile esitatud. ja ma nüüd paluksin muudatuste esitamise tähtajaks esitada kahekümne kuues jaanuar kell kaksteist ja arutame neid kahekümne kaheksandal veebruaril, kui teil midagi selle vastu pole. vastuväiteid ei tundu olevat, seega tegutseme vastavalt ettepanekule. päevakorrapunkt number kuus puudutab hoopis teist küsimust, kuid ka selles punktis olen mina raportöör. ja see käsitleb asepresidentide valimist. ja olukord on pigem lihtsam minu meelest, meil paluti koostada arvamus e, mõningate kodukorra artiklite kohta, mis puudutavad neid juhtumeid, kus tuleb asendada mõningad parlamendi asepresidendid. kui tegemist on ainult ühe asepresidendi asendamisega, siis võib äh, valimine toimuda ühise heakskiitmise teel. see oli siis küsimus, mis meile esitati ja meie vastasime, et jah, see võib tõesti nii toimuda kõiki kui on võimalik valida kõiki asepresidente ühise heakskiitmise teel, siis võib niimoodi valida ka ühte asepresidenti. see on siis see arvamus, mille me juba andsime. aga samas dokumendis me lubasime, et me analüüsime seda küsimust veidi täpsemalt ja nüüd me peaksime väljendama oma arvamust selle juhtumi kohta, kui on tegemist mitme asepresidendi äh, asendamisega, siis on olukord veidi keerukam, sest oma rolli mängib ka nende asepresidentide järjekord. Vast-, praeguses kodukorras on ette nähtud, et järjestus äh, on äh, selline, et kui on vaba, neli vaba kohta ja neli kandidaati, siis on asi selge. aga küsimus on, et kas on võimalik neid valida ühise heakskiitmise teel, kodukord ütleb, et jah, et äh, president võib ise valida, kas äh, heakskiitmine, ühine heakskiitmine või salajane hääletus ja tavaliselt on asi nii, et järjestuse puhul Äh, määratakse järjest, et järjestus määratakse äh, äh, hääletamise järjekorra alusel. võib siis nüüd vaadata kodukorda, mis ütleb, et valimine toimub ühise heakskiitmise teel, aga järjestus tuleb otsustada salajasel hääletu-, tuleb otsustada hääletusel nii et ma kordan veel kord, et et äh, kandidaatide valimine võib toimuda ühise heakskiitmise teel, aga järjestus määratakse kindlaks salajasel hääletusel. kui me tahame seda muuta, siis me peaksime selgitama, et miks äh, me seda muuta tahame. siin on siis esitatud küsimus, et mis juhtub siis ja mida tuleks otsustada nende juhtumite kohta, kus äh, asepresidentide üle toimuv äh, häälet-, toimuv, äh, asepresidentide küsimuses toimub ainult üks hääletus. ja enamasti äh, antakse keskmiselt äh, viis-kuus häält. kui tegemist on kõigi asepresidentide valimisega, e, arvati, et tuleks ähm, määrata miinimumarv hääli, mis tuleks anda selleks, et sedel oleks kehtiv. aitäh selle sissejuhatuse eest ja aitäh ka selle töödokumendi eest, mida te meile esi-, mille te meile esitasite. ma kõigepealt räägiks punktist kaks. seal on tegemist ühe väga huvitava küsimusega, kuidas seda olukorda lahendada, mis praegu mm, kodukorras on, et kui on täpselt sama palju kandidaate kui vabu kohti, see puudutab siis nüüd asepresidenti ja kvestoreid, siis on võimalik, et valimine toimub ühise heakskiitmise teel. ja president saab otsustada, kas ta viib läbi valimise või ei tee seda. kuna tegemist on väga poliitilise asjaga, ja kuna ei ole võimalust öelda, et äh, kui, et mingi konkreetne kvoorum, nelikümmend inimest või äh, üks äh, fraktsioon või kaks fraktsiooni seda nõuavad, tuleb läbi viia salajane hääletamine, vaid võimalus on ainult siis salajast hääletamist läbi viia, kui mõni fraktsioon ütleb, et siis me esitame täiendava kandidaadi ja see on muidugi väga huvitav küsimus, kas selline kandidaat leidub. Teie ettepaneku võlu on selles, et ta ei ole seotud teatava kvoorumi kehtestamisega, vaid ütleb, et järjestus määratakse salajase hääletusega et äh, kandidaatide valimine toimub ühise heakskiitmise teel ja vaja on paika panna üksnes järjestus ja täiskogul on täielik õigus seda teha salajasel hääletusel. nii et ma arvan, et äh, te olete mõistlikul määral läinud olemasolevast regulatsioonist kaugemale. mis puudutab punkti kaks B, siis äh, seal ma olen veidi Äh, kahteval seisukohal ja ma ei ole äh, siin nüüd äh, vastusega ka rahul. see punkt ei puuduta mitte üksnes asepresidente, vaid ka kvestoreid, kõiki neid valimisi, kus on vaja valida mitut kandidaati ja meil on öeldud, et esimesel, esimeses valimisvoorus on vaja absoluutset häälteenamust, teises voorus on vaja absoluutset häälteenamust ja alles kolmandas voorus on, äh, piisab äh, lihthäälte enamusest. sellega mm, ja see käib ka presidentide mm, kohta, kui on äh, mitu kandidaati. tegelikult tuleks äh, valida alati häälteenamusega, aga kui see võimalik ei ole, siis piisab lihthäälteenamusest. Äh, tegelikkus on selline, et esimeses ja teises voorus valitakse osa inimesi ära ja kolmandas voorus on tegemist siis otsustava häälet-, hääletusvooruga aga meil ei ole hetkel mingit siduvat äh, regulatsiooni, et äh, et saadikud peaksid tingimata andma teatavale arvule kandidaatidele äh, poolthääle. et siin on tegelikult ja see, mis on kirjas teie doku-, töödokumendis, et valitakse ainult ühte isikut, see on tegelikult ju pigem erand administratsioon rääkis pigem tavajuhtumist, et äh, viimasel korral anti äh, hääli äh, keskmiselt kuuele koma kahekümne viiele inimesele esimeses voorus, vähem kui viiskümmend protsenti, teises voorus neljale koma kuuekümne ühele, mm, ühe inimese poolt Äh, see tähe-, väheneb viiskümmend protsenti järjekordselt. see tähendab seda, et pigem lükatakse ähm, otsustamine kolmandasse vooru. et äh, esimeses voorus hääletati kolm inim-, valiti ametisse kolm inimest, teises voorus mitte ühtegi ja ülejäänud kõik valiti kolmandas voorus ja ma ei tea, kas me peame seda õigeks. ma nüüd äh, vaatasin ka ringi, et mida teevad suured äh, fraktsioonid, mõlemal on sise äh, see regulatsioonid, et tuleb ära kasutada pooled häältest. järgmised väiksemad fraktsioonid, ühel fraktsioonil on väga palju kvoote oma kodukorras ja neil on ette nähtud Äh, üks ülekantav äh, hääletus, tegemist on Iiri valimissüsteemiga, mille juurde kuulub see, et igale kandidaadile määratakse number, et põhimõtteliselt otsustatakse kõigi kandidaatide üle. et see, mis parlamendis mm, toimub, ei ole eriti kooskõlas reeglitega, nii et palun mõelgem selle üle praegu, praegu tulevaste, tulevate valimiste puhul see ei ole enam asjakohane, kuna me ei, ei saavuta siin häälteenamust, aga tulevikus, kui meil on rohkem kui viisteist kandidaati või neliteist või kui meil on neliteist kandidaati, kelle järjestus määratakse sava, salajasel hääletusel, siis hakkavad toimuma samad mehhanismid ja küsimuseks on, et kas me ei ütleks, et me kasutame seda lahendust, mis on fraktsioonidel siseselt, et tuleb ära kasutada teatud arv hääli ja mina kalduks isiklikult äh, selles suunas, et äh, me ütleks, et ähm, vähemalt pooltel äh, kandidaatidele tuleb anda hääl selleks, et hääletussedel oleks kehtiv. mina arvan, et meil peaks olema siin arvamuste vahetus, meil ei ole ajasurvet jaanuaris, seda me ei saa teha, aga siis meil oleks võimalus korraldada arvamuste vaheldus, vahetus ja mõelda selle üle, et kas me punktis kaks B võime minna kaugemale kui lihtsalt võtta seda administratsiooni vastust kui lõplikku tõde, et minu arvates tuleks äh, siin, äh, tuleks lähtuda sellest, et me peame olemasolevat süsteemi muutma, aitäh. Sì, la, io ho presentato un documento di lavoro. Aitäh. ma esitasin töödokumendi selleks, et äh, anda hoogu üldisele arutelule, aga ma peaksin võib-olla ka üht-teist täpsustama. kas me arvame, et kodukorda tuleks muuta, jah või ei? kui me arvame, et tuleks muuta, siis me paneme paika uue tähtaja, ma esitan teile detailse raporti. kui me aga arvame, et kodukorda ei ole vaja muuta, siis jäävad asjad nii, nagu nad on lõppkokkuvõttes kolleeg Viiland nüüd sai sõna, mulle jäi mulje, et ta sooviks pigem kodukorra muutmist. jah, ma ei tea, mida arvavad teised kolleegid, kas te soovite sõna selles küsimuses? siin on juba sõnasoovijaid. härra Tahv, palun. Um, <clears throat> jah, ma olen nõus sellega, et me peame kodukorda muutma esimesena kerkib üles küsimus eh, ühise, eh, kedagi valida ühise heakskiitmise teel. mulle tundub, et see on selline suhteliselt anakronistlik menetlus. normaalne praktika oleks ikkagi salajane hääletamine niimoodi on võimalik väljendada vastu olemist või poolt olemist. on võimalik jääda erapooletuks. ja minu arvates see oleks kohane. niisugune peaks olema rutiinne menetlus demokraatlikus eh, õigusloomelises kojas ma nüüd ei tea, kui peab äh, olema tegemist ühise heakskiitmisega, siis äh, igatahes võib asi kujuneda äh, veidikene kohmetust tekitavaks. meil on olemas elektroonne süsteem. nii et mingisugust probleemi hääletusega tekkida ei saa salajane hääletus on väga lihtne. ja see peaks olema ainus, äh, ainus äh, valimiste protseduur, siis me lahendamegi olukorra väga lihtsalt. mis, see on igatahes minu eelistus valimiste puhul ja niimoodi me e, saaksime e, luua süsteemi, mis on selgem, läbipaistvam ja ka õiglasem. ning e, oleks see tõepoolest väga hea, kui me saaksime selle teema juurde detailsemalt tagasi tulla kevade poole E abbiamo ancora Hefner, kes vuole intervenire, praegu. härra Hefner saab veel sõna, aitäh äh, selle dokumendi esitamise eest. ma arvan, et ma kõigepealt räägiks esimesest punktist, mis on oluline siis, kui me teistes punktides otsuseid langetama hakkame ja nagunii soovime kodukorda muuta. mina arvan, et äh, ühise heakskiitmise teel valimine võib olla hädalahendus, aga ei peaks olema tavapärane lahendus ja ma arvan, et parlament toimiks õigesti, kui ta ei kasutaks ühist heakskiitmist. Äh, härra Duff ütles, et äh, elektrooniline hääletus kehtib, äh, kestab sama kaua või isegi vähem kui äh, ühine heakskiitmine, aga demokraatilis-, demokraatlikust äh, perspektiivist on see äh, väärikam ja mina olen ähm, keeldunud ühise heakskiitmise teel hääle valimisest, et äh, mm, ja olen öelnud, et äh, et meil oleks vaja sellist salajast hääletust ja täna see nii ka toimib ja kõik on ähm, sellega nõus. mina vajaks kindlustunnet, et me vajame seda. kui meil on kandidaadid fraktsioonidest, äh, siis tegemist on väga olulise ja esindusfunktsiooniga parlamendi jaoks, kui me valime asepresidente ja minu ettepanek oleks, et alati toimiks salajane hääletus. ja teine punkt on, et äh, kas me peame jääma selle tõlgenduse juurde, mis meile anti, et äh, erandjuhtudel võib äh, valimine toimuda ka ühise heakskiitmise teel. mina siin soovitaks tungivalt, et parlament saaks võimaluse kalduda kõrvale sellest, kui nelikümmend äh, liiget on selle vastu või üks fraktsioon on selle vastu, ma arvan, et äh, ei oleks üldse tore ja seda ei oleks demokraatlikult võimalik ka väljaspoole äh, selgitada, kui meie fraktsioonid peaksid leppima sellega, et valitakse äh, asepresidendiks keegi, keda ei soovita tegelikult. aga kui ähm, enamus soovib, et ühise heakskiitmise teel valimine on võimalik, siis äh, peab olema võimalik kvalifitseeritud häälteenamusega äh, vaidlustada see heakskiitmise teel valimine. ning mis puudutab teie ettepanekut punktis kaks A, siis ma arvan, et tegemist on hea ettepanekuga, sest äh, siin tehakse ettepanek äh, salajase hääletamise kasutamiseks ning mis puudutab punkti kaks A, siis ma olen samal arvamusel nagu kolleeg Viiland. erinevuseks on see, et nimetatud valimismenetluste puhul nii nagu ka mina teist aru sain, siis ma eelistaks samuti single transferable vote'i, sest ähm, me peame sest ma arvan, et äh, see kohustus, me peame valima teatava hulga äh, kandidaate välja igas voorus, et ka see minu meelest on piirang, aga mm, kui muud varianti ei ole, siis me peaksime kasutama parimat võimalikku lahendust. aitäh härra Guerreiro, palun. teen mm, lühidalt. ma olen nõus, et me peame muutma kodukorda. ja tegelikult eh, parlamendi president ei peaks otsustama ähm, milline hääletus toimub, sest et meil ei ole tegemist president, presidentiaalse institutsiooniga. ikkagi oluline on, et asepresidentidel oleks eh, liikmete toetus. nii et, et ikkagi kõik asepresidendid tuleks ametisse määrata hääletuse teel kuskil järjekorras. suur tänu. kuna ma näen, et rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis mulle tundub, et kõik on olnud suhteliselt ühel meelel selle osas, et kodukorda tuleb muuta ja siis on tehtud ka radikaalne ettepanek, et kasutada iga kord salajast hääletust. ja äh, härra Viiland siin ütles, et äh, peaks olema paika pandud miinimumnumber. igatahes mm, kohtan äh, ko, koostan ma detailsema raporti, siis te saate esitada ka muudatusettepanekuid ja me paneme selle päevakorda. meil ei ole mingit ajalist survet, probleem on olemas, mõelgem selle üle ja tulgem teema juurde tagasi veebruaris, siis kui mu raport valmis saab. ja nüüd me võime minna edasi seitsmenda päevakorrapunkti juurde, siin on raportöör härra Tahv tema äh, koostas selle artikkel äh, kahesaja kaheteistkümne alusel, selle raporti. ja äh, see näeb ette, et nimeline hääletus toimuks alati siis, kui tegemist on seadusandlike ettepanekutega. et alati seadusandlikud ettepanekud ja lõplik hääletus on nimeline Eh, onorevole Daff, a lei la parola. Um, härra Tahv, sõna teil. Yes uh,, thank you very much, I think this is a suur tänu, mulle tundub, et asi on üsna selge, tegemist on demokraatliku praktika parandamisega, selleks, et oleks tagatud suurem läbipaistvus. ja niimoodi me tunnistame ka parlamendi suurenenud õigusloomelist rolli pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist. ja eh, niimoodi muutub tähtsamaks ka komisjonide õigusalane töö. kuna me praegu püüame siiski järjest rohkem eh, saavutada kokkuleppeid esimesel lugemisel ning järjest rohkem seadusandlikku tööd toimub komisjonides. praegu on tulnud aeg kus me enam ei otsusta, kas on vaja äh, nimelist hääletamist või mitte, vaid me ikkagi rakendame läbipaistvuse kõige äh, kõrgemaid standardeid ja teeme nimelise hääletuse kohustuslikuks. nii et, et äh, komisjoni menetlustes kõikidel tasemetel me teeme mm, õigusloomelise protsessi igas etapis eh, hääletusi, mis on nimelised eh, ja see toimib ka nii, nagu me seda teeme praegu täiskogus. niisugune, eh, niisugune mm, kodukorra mm, reeglite muutmine võiks sisaldada ka pärast minu esimest mm, ettepanekut ka äh, artik-, et oleks nimetatud artiklid sada kuuskümmend kuus ja sada kuuskümmend seitse lõiget kaks. aga siis ma mõtlesin asja üle veel järele ja mulle tundub, et tunduvalt lihtsam ja arusaadavam lähenemine on see, kui me muudame hoopis eh, kodukorra reeglid sada üheksakümmend viis ja lisame sinna kolmanda lõike, mis ütleb, et komisjonides eh, kuidas toimub komisjonides hääletamine, kui tegemist on õigusloomelise aktiga ja me ütleme, et iga selle õigu-, selle mm, akti menetlemise staadiumis toimuvad äh, nimelised hääletused ja ma siis saatsin teile kõikidele äh, muudatusettepaneku, mis puudutab minu enda õigusloomelist, äh, minu enda äh, raportit ja see muudatusettepanek pidi teieni jõudma täna õhtupoolikul, ongi kõik. Agnew suur tänu, minu arvates on oluline, et aeg-ajalt ma ütlen, et ma nõustun teiega. nii et seda tuleb siiski ette Äh, ma olin hämmingus, kui ma vaatasin kahe poole aastaseid hääletusnimekirjasid ja nägin, see on nimeline hääletus, nimeline hääletus, üsna tühiste muudatusettepanekute juures ja siis, kui me jõuame lõpphääletusele, siis see ei ole nimeline. ja tegemist on ju äh, seadusloomelise akti lõpphääletusega ja need, kes on siia saadetud oma valijate poolt, peaksid omama õigust teada ka, kuidas me hääletasime äh, lõpphääletusel. tänan Ole Hefner. härra Hefner. jah, ich hab heute mit aitäh, ma vahetasin täna härra Agnewga rollid ära. tavaliselt äh, on Andrew Duffy ettepanekud minu meelest veenvad, täna päris nii vist ei ole. mina ei saa aru, et miks kõigis sta-, kõigis etappides ja nii ma saan sellest ettepanekust aru, komisjoni Ehm, toimuval hääletusel tuleks äh, kasutada äh, nimelist hääletust, seda ei ole ju ette nähtud tingimata ka täiskogu jaoks, seda on võimalik taotleda, aga see ei ole põhimõtteliselt igal juhul ette nähtud. ma märkan, et see ehm, ettepanek on märkimisväärselt kooskõlas sellega, mida esitas härra Guerreiro oma äh, et-, raportis, mis puudutas esimesel lugemisel sõlmitavaid kokkuleppeid, et on olemas võimalus, et parlament äh, hääletab, äh, hääletab ka muudatusettepanekuid ja muid ettepanekuid, mille eesmärgiks on piirata nimelisi äh, Ähm, hääletusi, kui, aga nüüd härra Tahv arvab, et äh, kõik need hääletused peaksid olema äh, nimelised, ma arvan, et äh, komisjonis võib siiski tegutseda pragmaatiliselt, ma arvan, et nimelised hääletused võiksid olla võimalikud, aga neid ei peaks ette kirjutama kõigi etappide jaoks, mis toimuvad mm, mm, komisjonis toimuvas arutelus aga ma arvan, et äh, täiskogu puhul oleks meil küll vaja see ette näha, äh, sest see muudaks parlamendi töö väljaspool teiste inimeste jaoks äh, läbipaistvamaks, aga ma arvan, et meil on vaja veel täiendavat arutamise aega. suur tänu, lühidalt ütleksin et me oleme kuulnud poolt- ja vastuargumente sellele ettepanekule tegemist ei ole sugugi vähetähtsa küsimusega, kuigi alguses, kui ma hakkasin sellega tutvuma, tundus mulle, et seda on lihtne teostada, kui argumendid on esitatud. ja ma tahaksin viidata ka sellele, mida ütles minu eelkäija, eh, eelkõneleja, et meil on veel siiski aega seda arutada, ka meie oma fraktsioonis tahaksime seda arutada äh, Äh, järgmiste nädalate jooksul, enne kui me esitame omapoolse lõpliku arvamuse fraktsiooni poolt. tänan. Sí, gracias, presidente. No sé si he entendido bien. aitäh. ma ei tea, kas ma sain nüüd härra Hefnerist õigesti aru kui ta nüüd siin viitas minu raporti projektile, mis puudutab artiklit seitse kakskümmend, siis ähm, seal on ähm, juttu sellest, et äh, niipea kui läbirääkimistes nõukoguga on jõutud kokkuleppele, äh, peab äh, vastav komisjon hääletama, aga see ei tähenda, et tegemist peaks tingimata olema nimelise hääletusega. härra Tahv, kas te soovite vastata? ma arvan, nagu te ütlesitegi. meil on aega seda fraktsioonides arutada ja on oluline seda fraktsioonides arutada, et äh, maad kuulata. minu oma fraktsioonis hoovi selle läbipaistvuse andmebaasi registri kohta on olnud niisugune, et minu kolleegid, parlamendiliikmed arvavad, et ka parlament peaks oma poolt reageerima ja peab olema oma tegevuses nii selge ja läbipaistev kui võimalik. selleks, et õigusloomelised otsused oleksid sellised, mille puhul me oleme aruandekohustused ka avalikkusele. Äh, mind üllatab, et mitte kõik fraktsioonid seda arvamust ei toeta. käesoleval hetkel selleks, et nõuda komisjonis nimelist hääletust peavad kakskümmend viis protsenti kohal viibivatest liikmetest seda nõudma. ma arvan, et see on üsna kohmakas kord. ja et seda korda paremini reguleerida, ühtlustada ja kaasajastada äh, oleks õige samm ja see oleks üsna ajaga sammu käiv parlamendipoolne tegu. Allora non resta che avviarsi ad una conclusione, io direi che si può fissare. Hästi, lõpetame siis ja me peaksime ilmselt muudatusettepanekute tähtajaks panema kahekümne kuuendaks jaan-, kahekümne kuuenda jaanuari ja kahekümne kaheksandal veebruaril arvet-, äh, hääletame. härra Dev, kas te olete nõus? Äh, arvestades seda, et kolleegid ütlesid, et nad soovivad põhjalikuma arutelu fraktsioonides, võiksime selle edasi lükata veebruarikuusse, äh, kui toimuvad komisjoni koosolekud. et ka koordinaatoritel ja fraktsioonidel oleks võimalus seda ettepanekut arutada mul ei ole sellega mingeid probleeme, ütleb esimees. seega paneme tähtaja paika kahekümne kaheksandaks veebruariks kell kaksteist ja sellel järgneval koosolekul me hääletame seda. suur tänu! kell ei ole veel pool seitse mis on ette nähtud meie ühiskoosolekuks majanduskomisjonile, võime peatada oma koosoleku umbes tunniks ajaks. meie järgmised koosolekud toimuvad kahekümne viiendal jaanuaril kella kolmest kella poole seitsmeni ja kahekümne kuuendal jaanuaril kella üheksast kella kaheteist kolmekümneni meil toimub ka erakorraline koosolek üheksandal jaanuaril kella viieteistkümnest kuni kaheksateist kolmekümneni. ja äh, peame veel otsustama, kuidas me selle koosoleku korraldame, kuna on otsus kutsuda äh, komisjoni eh, president ja ülemkogu president kohale ja me ootame ära nendepoolse vastuse kõigepealt ja siis äh, ootavad koordinaatorilt ka esimeste konverentsilt täpsemaid volitusi. igal juhul on äh, kuupäev paika pandud üheksandaks jaanuariks, päevakord on veidi lahtine, äh, arvestame sündmuste käiku ja vaatame, kuidas asi kulgeb. seega äh, jätkame kell kaheksateist kolmkümmend.